makromajanduslik finantsabi Tuneesiale. sõna raportööril neljaks minutiks, palun. tänan kõiki kolleege fraktsioonidest, kes osalesid selle otsuse ettevalmistamisel, mis meil varsti teha tuleb, tegemist on olulise hetkega Tuneesia jaoks ning me peame Tuneesiat toetama kõik teavad meie saalis neid, kõik on kursis nende väljakutsetega, mis Tuneesia ees seisavad. majandusliku plaani väljakutsed, tohutu tööpuudus, regioonidevahelised lõhed, Tunise piirkond ja Tuneesia lõunaosa piirkond näiteks on tohutult erineva majandusliku tasemega ning kõik on kuulnud kindlasti ka terroristlikest rünnakutest, mis lõpetasid turismi Tuneesias Tun,. Tuneesias annab turism viissada tuhat töökohta ja praeguse seisuga tur, turismi sisuliselt enam ei ole. julgeolekualased väljakutsed, millest loodetavasti kuuleme kolleegide käest. julgeolekualased väljakutsed äh, seoses terrorismiga, kõik kuulsid Bordeaux rünnakutest, Lussusi rünnakutest ning olete kursis sellega, mis toimub Tuneesia ja Liibüa piiril, viissada kilomeetrit pikk on see piir piir Liibüaga, mis on äh, väga ebastabiilne, seal on äh, palju narkootikumide salakaubanduse probleeme, inimkaubanduse probleeme, terrorismi probleeme, nii et ja mitte ainult julgeolekualased ei ole need väljakutsed, vaid ka seoses rändega. Tuneesias on miljon, poolteist miljonit inimest Liibüast põgenikke umbes, umbes kakskümmend protsenti kogu rahvastikust, nii et niisugused on need väljakutsed, mis Tuneesia ees seisavad. ning hoolimata nendest väljakutsetest on Tuneesia demokraatia teel. Tuneesia demokraatlik üleminek on tohutu edulugu. me peaksime meenutama näiteks, et Tuneesia kodanikuühiskond sai Nobeli rahupreemia julgustamaks neid seda, sellel teel edasi liikuma ning äh, kõigilt nendest põhjustest tulenevalt ning äh, arvestades seda, et Tuneesia on säilitanud selle kursi, peaksime meie eurooplastena olema nende poolel ning seetõttu täna hommikul esitleme viiesaja miljoni ulatuses teist makromajanduslikku finantsabikava Tuneesiale see on osa Euroopa üleilmsest strateegiast, Tuneesia suhtes me oleme alustanud äh, läbirääkimisi ka kaubanduse valdkonnas ning ähm, veel laiemalt ähm, majandus- ja poliitilise partnerluse osas oleme rakendanud edasi äh, kiireloomulisi meetmeid, oliiviõli kolmkümmend viis äh, tuhat tonni null tollimaksumääraga on võimalik Tuneesiast meile sisse vedada ning nüüd teine makromajandusliku finantsabipakett, teine viieteist aasta jooksul, viissada miljonit eurot ning see, see näitab, et me pea, me soovime anda Tuneesiale abi, mis ei ole, ei jää üksnes sõnadeks paberil. kui raport vastu võetakse, mida ma loodan, mis ma loodan, et juhtub ja loodan, et nõukogu seda toetab, ning äh, loodan, et äh, komisjon kannab raha üle võimalikult ruttu enne suve, sellepärast et Tuneesial on seda tõesti vaja. viimane asi. Äh, makromajanduslik finantsabi on see, millest räägitakse ja mõned mõtlevad, et see on kingitus, aga tegelikult on tegemist laenuga. Tuneesia maksab selle laenu tagasi ning räägin Tuneesia riigi võlast, mis, mis loomulikult kasvab. tahaksin avada siin ühe niisuguse mõttesuuna, mul oleks hea meel, kui komisjon mind kuulaks, et Prantsusmaa nagu Saksamaagi otsustasid äh, konverteerida ühe osa Tuneesia võlast ehk nõuetest, mis neil on kuuskümmend miljonit Prantsusmaa poolt, kuuskümmend miljonit Saksamaa poolt, see konverteerida äh, investeeringuteks Tuneesia arengusse. ning minu meelest see on väga mõistlik ja tark ning ma loodan, et komisjon võiks lisaks praegu, täna hommikul äh, arutusel olevale kavale mõelda ka millelegi taolisele, ma usun, et sellest oleks rohkem kasu, sel, see oleks äh, Tuneesia mõistes parem äh, kui Euroopa institutsioonid pan-, teeksid Euroopa plaanis samasuguse ettepaneku, nagu Prantsusmaa ja Saksamaa seda on teinud ning lõpetuseks me peame kõik toetama Tuneesiat ja tuneeslasi ja Euroopa Liidu ja Euroopa poolt vaadates on meil vaja mm, stabiilset ja heaolu riigina toimivat Tuneesiat Euroopa kõrval, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Katainen lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, lubage mul kõigepealt tänada proua de Sarnesi intakomisjonist väärtusliku töö eest selle raporti osas. nagu me kõik teame, siis Tuneenias, Tuneesias on tohutud poliitilised väljakutsed ja see on põhjus, miks komisjon tegi oma ettepaneku selle makromajandusliku finantsabi andmise kohta sellele riigile Tuneesia kannatab terroristide rünnakute tulemusel kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. see on mõjutanud turismisektorit, mis on oluliselt mõjutatud ja välisinvesteeringud on tõsiselt vähenenud. Need sammud on vähendanud vaja äh, äh, ka valuutakurssi. see näitab, tegemist on väga kiireloomulise teemaga ja Tuneesia vajab finantsabi selleks, et stabiliseerida ja täiendavalt äh, äh, viia lõpule poliitiline üleminek, äh, mis leidis aset Araabia kevade tulemusel. rahvusvahelised doonorid IMF eesotsas on selgelt väljendanud oma abivalmidust Tuneesiale ja nii praegu kui ka lähitulevikus. komisjon saab ja peab panustama uue finantsabiga ja me teeme ettepaneku seda teha, pakkudes uut makromajanduslikku finantsabi viiesaja miljoni euro ulatuses, mis lähtub varasemast koostööd, koostööst, mis oli kolmesaja miljoni euro ulatuses. on ette näha, et see uus äh, finantsabi, mis on suurim äh, kolmandale riigile antud abi äh, seal piirkonnas Äh, lähtub kolmest maksest järgmises kahe aasta jooksul. see erakorraline abi vajab äh, analüüsi ka seoses äh, hiljutiste edusammudega, mida Tuneesia on saavutanud selleks, et luua demokraatlik süsteem vaatamata piirkondlikule õhkkonnale. loomulikult uus abi lähtub mitmetest majanduspoliitilistest otsustest Tuneesia peab piisavalt rakendama IMF-i programmi ja täitma poliitilisi ja majanduslikke tingimusi, milles lepivad kokku, leppisid kokku ähm, Euroopa Liit ja Tuneesia. finantsabi võib kajastada äh, äh, maksureforme, tööturereforme ja meetmeid selleks, et turismisektori taastumist abistada ja ka kaubanduse investeeringuid. tahaksin rõhutada, et ajastatus on põhiline. Tuneesia vajab makromajanduslikku finantsabi selleks, et katta oma rahastamisvajadusi kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitsmeteistkümneks aastaks seega praeguse ettepaneku kiire vastuvõtmine kaasseadusandja poolt tavamenetluse kaudu on väga oluline. seega on mul hea meel, et INTA komisjon on ilma muudatusettepanekuteta komisjoni ettepaneku heaks kiitnud, samuti on mul hea meel, et nõukogu oma kirjas Koreperile on väljendanud oma panustamist komisjoni ettepanekus ilma muudatusettepanekuteta suur tänu äh, tähelepanu eest ja jään ootama viljakat arutelu, aitäh! suur tänu, volinik! ja nüüd annan ma sõna pooleteistkümneks minutiks kõigepealt härra Tšikule. suur tänu! rahvapartei äh, fraktsiooni nimel sooviksin ma väljendada meie toetust sellisele menetlusele ja ettepanekule. ülioluline on see, et me tegutseme sellisel viisil selles piirkonnas, väga oluline on see, et me üritame stabiliseerida ja võimaldada arengut selles piirkonnas. meie naabruspoliitika on väga oluline ja tegemist on tõhusa instrumendiga ja veelgi tähtsam on see, kui see on suunatud selleks, et demok-, demokraatiat ja vabadust äh, toetada. väga oluline on, et me seda teeme, sest see omakorda aitab ähm, mitte ainult naabruskonnas rahu tagada, aga aitab ka, omab ka laiemat mõju kui Euroopa üritab stabiliseerida ja konsolideerida naabruskonna riike ei ole mõtet edasi lükata otsuseid, nii nagu meil tavaliselt kalduvus on, ja tihtipeale ei keskendu me kõige olulisematele finantsinstrumentidele ja seega tervitan sellist lähenemist ja väga hea on, kui me suudame struktuurireformi toetada Tuneesias, mis on õigel teel, aga väga palju vahendeid on veel vaja. viissada miljonit eurot on kindlasti sisuline investeering, mis aitab ja mis peaks võimaldama Tuneesiat edusamme õiges suunas astuda sellepärast eh, Rahvapartei toetab seda ettepanekut ja ei ole esitanud muudatusettepanekuid, mis võiksid raskusi põhjustada, me leiame, et oluline on see, et kõike tehakse vastavalt reeglitele ja me leiame, et tegemist on kiireloomulise küsimusega ja need sammud on vaja astuda nii kiiresti kui võimalik. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks, härra Morell suur tänu, äh, juhataja, sellest ajatest, kui Tuneesia on demokraatia teele astunud, on kõik siin kursis sellega, kui head on olnud nende sammud. Euroopa Parlament on alati avaldanud äh, solidaarsust Tuneesia suhtes ja Tuneesia kodanike suhtes. Äh, vabakaubanduse leppe käivitamisel, mida, mille käigus me kõik rõhutasime, et see peab olema progressiivne Eh, see peab olema partnerlus eh, Tuneesiaga. ja me rääkisime ka sellest, eh, kui oli tegemist oliiviõli kvootidega ja praegusel hetkel käsitleme me makromajanduslikku finantsabi Tuneesiale. sotsiaaldemokraadid leiavad, et tegemist on kiireloomulise küsimusega ja on vaja kiiresti reageerida aga samal ajal on ka teatud teemad, äh, mida vaja meelde tuletada, esiteks kui öeldakse, et on vaja, et Tuneesia peab olema struktuurireforme valmis läbi viima, siis kutsume komisjoni üles paindlikkusele. me peame tegutsema nutikalt, sest ei ole mõtet kuidagi lämmatada äh, äh, Tuneesia majandust. teiseks, IMF ja seda me peame vaatama, milline on eh, nende välisvõla olukord ja see on see, mis on pärit Ben Ali perioodist ja tuneeslased ei pea tegutsema ainult selle nimel, et maksta neid võlgu, mille on võtnud varasem režiim. kolmandaks, meie jaoks on väga oluline see, millised on Ben Ali varad, väga paljud neist on veel blokeeritud Euroopas ja kindlasti midagi, mida Euroopa saab ära teha, sest Euroopa riigid saavad neid probleeme lahendada me toetame seda finantsabi kiireloomuliselt, aga see ei tähenda, et me ei peaks vaatama tulevikku pikemas perspektiivis, me peame jätkusuutlikult käsitlema eh, seda lähenemist ja sellepärast sotsiaaldemokraadid toetavad seda teksti, aitäh! aitäh, härra Lunes, üheks minutiks me peame äh, vaatama kõiki neid väljakutseid, mis meie äh, naabruses äh, on. Tuneesia on stabileeru-, stabiliseerumas, seal tehakse demokraatlikke reforme, seal on väga suured väljakutsed, väga suur on tööpuudus, eriti noorte inimeste hulgas, seal on seoses julgeolekuga, terrorismiga väga suuri probleeme. see finantsabi on äärmiselt oluline. Tuneesia peab olema stabiilne partner meile selles piirkonnas, me peame aitama seda riiki selles keerulises üleminekuprotsessis demokraatliku stabiilsuse suunas. kaubanduspoliitika on oluline osa sellest. praegune uus majandusabi on väga tähtis, me toetame seda, samas me ei tahaks kirjutada lihtsalt tühjasid stekke, me tahaksime, tšekke, me tahaksime, et see oleks seotud programmidega, mis looksid töökohti üheks minutiks järgmine kõneleja. härra Lõi-Erik jah, loomulikult me peame toetama Tuneesia kodanikke, me peame toetama ka vastutust äh, nende ettevõtete osas, äh, ametiühinguid, poliitilisi jõude ja ka demokraatiale üleminek äh, peab saama jätkuda ja parandada tuneeslaste elu aga see abi ei saa lähtuda IMF-i varasematest tingimustest, mis äh, võlga süvendavad ja seavad äh, suveräänsuse ohtu. me peame seda abi toetama Tuneesiale ja peame olema julgemad äh, selleks, et nad saaksid luua panga, kus oleks niiviisi korraldatud, et praegune võlg oleks külmutatud ja oleks tagatud jätkusuutlik majanduskasv, töökohtade loomine ja kõik tingimused. samas on vaja tagastada Ben Ali perekonna varad ja anda need üle Tuneesia rahvale, aitäh. härra Žado, kaks minutit, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid me teame, et tegemist on eriti keerulise olukorraga, mis äh, on äh, Tuneesias äh, turismi sissetulekute kahanemine tänu terroristide rünnakutele, me teame, millised on nende raskused ekspordil, me teame, kuidas oleks vaja neid tingimusi ka oliivi osas lihtsustada, me teame, kui tundlik, haavatav on demokraatia protsess, mis käivitus viis aastat tagasi. me teame, et Tuneesia on territooriumil, mis ei ole suurem kui ühe Inglismaa, kus on sama palju põgenikke kui Euroopa Liidus kokku. me teame, kui ol-, ülioluline on see demokraatia kiir meie naabruskonnas seega ilmselgelt lähtudes Tuneesia valitsuse palvest peame me toetama makromajanduslikku finantsabi Tuneesiale. samal ajal me teame ja Euroopa Parlament hääletas selle üle juba kaks tuhat kaksteist aastal, me peame vähendama seda tohutut võlga Tuneesiale, mille on võtnud Ben Ali varasemal. meil on vaja leevendada seda võlga kui räägitakse struktuurireformidest, head kolleegid, olge ettevaatlikud, vaadake, milline on nende olukord praegu, võtke arvesse, et tänu sellele mik-, makromajanduslikule finantsabile ja IMF-i tingimustele ei ole võimalik alati toetada kõiki neid reforme, mis on vajalikud tuneeslastele. me peame olema väga paindlikud selle abi osas, me peame tegema palju rohkem Tuneesia heaks ja praegusel hetkel kui me vaatame, milliseid miljardeid äh, Türgi valitsusele annakse, kes ei ole üldsegi demokraatlik, peaksime palju rohkem andma Tuneesiale selleks, et Tuneesia saaks tugevdada oma demokraatiaprotsessi, lähtudes äh, arengust, mis võtab arvesse kõiki tingimusi ja me peame toetama Tuneesiat, aitäh! härra Castaldo, üheks minutiks, palun aitäh, kallid kolleegid, me kõik teame, milline raske olukord praegu Tuneesias on. juba varemgi mainiti, et väga suur on tööpuudus noorte hulgas, terrorismi oht, mis mõjutab turismi, kaheksasada mi-, tuhat inimest on väga raskes olukorras seal on varimajanduse osakaal väga suur, seega viiesaja miljoni suurune laen ei ole piisav, me toetame seda meedet loomulikult, aga tuleks ähm, toetada inimõiguste paranemis, paranemist, ähm, solidaarsust, me peaksime andma tõelist abi ja mitte selliseid kohandatud laene, sellest ei piisa, kui see ei, ei ole seotud ähm, see laen teiste Euroopa Liidu investeeringutega. kui kõneaeg saab läbi. härra Pei, üks minut, palun poliitiline haavatus, islamistide oht, terroristide rünnakud äh, Liibüa naabruskonnas, kus on kodusõda, majanduse halb olukord, majandussektori kokkukukkumine, Tuneesia olukord on äh, murettekitav ja on kaugel sellest, kus võib ennast kiita Tuneesia demokraatia üleminekumudelit. minu eesmärgiks ei ole siin äh, õli tulle valida valada, aga samas äh, ma ei saa kuidagi öö, ähm, äh, olla rahul äh, selle olukorraga, mis seal valitseb praegu seoses tollimaksudega ja see lähenemine, mida siin toetakse, mis ei ole kasulik kindlasti ei Euroopale ega Tuneesiale, see makromajanduslik finantsabi Tuneesiale peaks öö, Tuneesia lähedust toetama. mina mõistan hukka teie sekkumise äh, siseasjadesse, kus äh, probleeme ei lahendata, kus äh, habras tasakaal seatakse ohtu ja see, meil on vaja lähtuda kohustust, mitte millegi pealesurumisest. härra Fontoulis, poolteist minutit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης με εκατομμύρια πολίτες της κάτω Euroopa Liidus on väga pikk kriisi, kriisiaeg, miljonid inimesed on vaesed probleemid on väga paljudes riikides, kuidas me, kuidas äh, kodanikud äh, Kreekas näiteks äh, reageerivad, kui me, nad kuulevad, et me anname kolmandatele riikidele miljoneid, et on kohandamisprogramme, mis tekitavad probleeme, üks kolmandik sellest rahast, mis läheb Tuneesiasse, ähm, selle rahaga saaks mõjutada kodutuid äh, Brüsselis, me äh, lubame Tuneesial importida oliivõli ilma tollimaksuta, see mõjutab äh, meie põllumajandust, mis kannatab. Kreekas on väga kõrgekvaliteediline oliivõli ja selle tootjad saaksid rohkem teenida, aga seda õõnestatakse. me peavad müüma alla omahinna kui Lääs omal ajal sekkus teistesse riikidesse, siis neid riike ekspluateeriti ja nüüd on siin tegemist heategevusega, mis me peaksime lahendama oma probleeme ja laskma teistel riikidel areneda omasoodu. aitäh. härra Fissas, üks minut, palun. aitäh ma usun siiralt, et väga oluline on selle abi andmist toetada, viissada miljardit miljonit äh, eurot äh, Tuneesiale. Tuneesia on meie oluline strateegiline partner, nad täidavad demokraatlikke äh, nõudeid ja seal viiakse ka läbi majanduslikke reforme, mida toetab ka IMF. on oluline, et Euroopa Liit endiselt näidaks üles toetust riigile, mis pärast Araabia kevadet on suutnud äh, jätkata demokraatia teel, hoolimata sellest, et radikaalsed islamist, islamistid on soovinud riiki destabiliseerida. sellises keerulises kontekstis äh, pärast mitmeid terrorismirünnakuid äh, ja kui Tuneesia on vastu võtnud Liibüa pagulasi, seal ületab tuhandeid inimesi üle piire iga päev Äh, samas me peame äh, tõesti pidevalt näitama oma toetust sellele riigile, kes üritab demokraatia teel jätkata. aitäh, tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal kirjutas Tuneesia esimese Vahemere riigina alla assotsiatsioonileppele Euroopa Liiduga ja nüüd on neil meie abi vaja rohkem kui kunagi varem. härra Morell tõi väga selgelt välja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni seisukoha meie jaoks on olulised siin kolm faasi, kõigepealt Euroopa peab paremini aitama Tuneesial Ben Ali raha tagasi saada. osa sellest rahast seisab praegu Euroopa Liidu pankades ja see on vastuvõetamatu olukord. teiseks, me soovime põhjalikku kõikehõlmavat kaubanduslepet, vabakaubanduslepet Tuneesiaga, aga see peab olema asümmeetriline, me, me peame avama enda turgusid rohkem kui nemad enda oma võttes arvesse ebakindlat olukorda seal riigis. ning kolmandaks, loomulikult me tervitame seda makromajanduslikku äh, abi Tuneesiale, aga me soovime rõhutada, et see ei ole lihtsalt tühi tšekk, me ootame äh, progressi äh, demokraatias, õigusriigis ning inimõiguste kaitses. aitäh, proua Forenza, üks minut. Grazie, president eh,. No... aitäh meie arvates on täiesti õige see, et me üritame Tuneesiat aidata sellest tõsisest majanduskriisist välja rabeleda, võttes arvesse ka neid terroristlikke rünnakuid, mis mõjutavad halvasti turismi. me, me toetame komisjoni ettepanekut, äh, aga me ei toeta seda täielikult, nii nagu me ei toetanud ka äh, seda Äh, oliivõli ettepanekut, me va-, peame Tuneesiat aitama, äh, me ei tohiks neile suruda peale mingisuguseid struktuurseid reforme selle asemel, et neid lihtsalt aidata. me peaksime võtma arvesse Washingtoni konsensust. meie tegevus lihtsalt suurendab ebavõrdsust selles riigis, seega me peame oma seisukohti muutma, me peame äh, vähendama võlga, me peame taastama varad, äh, mille sealt riigist viis välja Ben Ali ja me peame aitama kaasa töökohtade loomisele ning me peame tõesti aitama võlga leevendada. proua Saifi, palun, suur tänu, kolleegid, need äh, terrorirünnakud, mis põhjustasid inimeste surma ja põhjustasid majanduskaose, tuletavad meelde, et Tuneesia vajab Euroopa Liidu solidaarsust riik jätkab järeleandmatult üleminekut selleks, et taastada eh, eh, jätkusuutlik ja stabiilne demokraatia. rahvusvaheline dialoog aasta alguses on selle kohta dialoog, eh, tõestus. see mikro, makromajanduslik finantsabi on väga vajalik ja ma loodan, et majandus suudab taastuda ja kasu tuua kõikidele tuneeslastele ja vastata väljakutsele, kus äh, tohutu hulk noori on töötud. me peame avaldama toetust selleks, et Tuneesia kiiresti suudaks majanduskasvu taastada ja, ja poliitilise stabiilsuse tagada, mis on vajalik kogu piirkonnale. üheks minutiks härra Panseri. Eh, aitäh. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates on meie naabruskonnas päris palju muutunud ning Tuneesia tundub olevat ainuke riik, kus demokraatia tegelikult juurdub. seetõttu on ta Euroopa Liidu priviligeeritud partner ning häda äh,, kriitilise tähtsusega osapool selles regioonis, mis on kannatanud ka palju Lüüb-, Liibüa sündmuste tõttu. terrorism on surunud selle riigi majanduse põlvili, meil on seega vaja aidata neid majanduslikult ja rahaliselt nii nende majandust kui kodanikuühiskonda. Tuneesia loomulikult peab ka enda kohustused täitma, viissada miljonit on hea algatus, hea, et see raha eraldati, aga volinik Katainen, meie parlament ütleb et teile, et me peame tegema palju rohkem, kui senini seda suutnud oleme, me peaksime vaatama Ukraina mudelit, me peame mõistma, ja natsionalistid tõenäoliselt ei mõista seda, aga me peame mõistma, et Tuneesia võib mängida Euroopa Liidu endagi jaoks äh, kriitilise tähtsusega rolli. härra Kaaler, suur tänu, proua president. raportöör tõi välja need väljakutsed, mis Tuneesia ees seisavad. ma tervitan seda, et siin kojas oleme me jõudnud üsna suurele konsensusele, mis puudutab selle riigi toetamist. see on ka meie enda huvides, sellel riigil on öö, ähm, öö, äh, tahe Äh, koostööd teha. me peaksime toetama seda riiki igal tasandil, näiteks äh, kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimisel. Äh, nüüd on vaja parandada ka välisinvesteeringuid, kuid see on oluline ka noorele demokraatiale, et luud loodaks uusi töökohti. meie me peaksime äh, ära kasutama seda uut olukorda ka Vahemere ruumis. ning samuti tuleks parandada äh, julgeolekuolukorda, et meie kodanikud pöörduksid sinna riiki uuesti tagasi turistidena ning see aitab kaasa samuti uute töökohtade loomisele, aitäh! suur tänu, härra Postinaru, üks minut. suur tänu, proua president, härra komisjoni asepresident, armsad kolleegid! terroristlikud rünnakud ning uute rünnakute oht mõjutavad märkimisväärselt äh, seda võtmetähtsusega majandusharu, nagu kolleegid juba on öelnud. riik on kaotanud, kaotas eelmisel aastal kuni kolmandiku oma turismi sissetulekust. aga vaatamata sellele, et Tuneesia kannatab äh, oma äh, ümbritseva piirkonna ebastabiilsuse tõttu, oleme me kõik ühel meelel, et see on ainuke äh, edukalt demokraatiaks muutunud riik seal piirkonnas ning meie huvides on aidata Tuneesiat ja sealseid inimesi. Euroopa Liit on juba eraldanud piisavalt, päris, päris palju rahalist ja tehnilist abi sellele riigile. seda peaks tugevdama veelgi see, see uus põhjalik kõigehõlmav vabakaubanduslepe. ning ma toetan vägagi seda mõtet, et meie äh, kaubandus Äh, suhted Tuneesiaga peaksid olema tugevamad ja asümmeetrilised, see tuleks sellele riigile kasuks. lõpetuseks rõhutan veel kord, veel kord on kiireloomuliselt vaja saata Euroopa poolt see raha Tuneesia inimestele ning ma sooviksin, et Euroopa pangad tõesti äh, äh, tuvastaksid need varad, mis kuuluvad tegelikult Tuneesia inimestele, aitäh! suur tänu! meil hakkab aega väheks jääma, seega võtan nii palju vaba mikrofoni kõnelejaid kui vähegi võimalik, härra Caputo, üks minut. aitäh. mõne, väheste aastatega on Tuneesia suutnud püsida demokraatiale suunas liikumise teel pärast äh, Araabia kevadet majanduslikult, aga on äh, riik endiselt keerulises olukorras, seal on olnud äh, terrorismirünnakuid, mis on suunatud olnud peamiselt turismisektorile, mis on majanduses oluline osa. Euroopa peab aitama seda riigi selles keerulises äh, olukorras, me toetame makromajanduslikku abi andmist Tuneesiale, et äh, aita, aidata riigi äh, stabiliseerida ja toetada mm, majandusreforme Euroopa peab olema solidaarne ja toetama seda riigi, kus sai alguse Araabia kevad, et sellest saaks äh, mudelriik, mis aitaks demokraatial äh, levida ka mujal äh, Lähis-Idas ja Aafrikas. Javko, Javkovtšitš. Tuneesia on meie partnerriik, meil on vaja, et see riik oleks demokraat, demokraatlik äh, riik Vahemere lõunakaldal, äh, mis oleks äh, näitest edukast üleminekust demokraatiale. Tuneesia on praegu ristteel ja meie peame seda riiki toetama, kas meie pingutus viiesaja miljoni euro eraldamisega on, on õige, kas alternatiive selleks ei ole? kui me midagi ei tee, võib riik taas langeda kaosesse, ma arvan, et meie otsus täna on hea näide selle kohta, kuidas me neid riike saame aidata, kes tõesti tahavad demokraatlikeks riikideks saada, ma täielikult toetan seda raportit ning toetan seda härra Viigas, palun. me toetame seda abi andmist riigile, kes on majanduslikes raskuses, aga see koostöö peab olema reaalne ja lähtuma rahva suveräänsuse austamisest ning võimalusest valida oma arengumudel Tuneesia abistamine, selle äh, riigi rahastuse parandamine, süsteemi muutmine ning äh, valuutakursi korrigeerimine, eelarve tasakaalustamine, kõik peab lähtuma tõelisest koostööst ja selle eest me seisame me ei tohi peale suruda mingisugust mudelit, mis puudutab täielikku majanduse liberaliseerimist, tegemist on reformidega, mida peale on surutud liikmesriikidele ja me näeme, mis on selle tulemus. me, kui me surume peale sellist äh, abi ja vastavaid tingimusi, siis surume me Tuneesiale peale sellise mudeli, mis äh, tegelikult tekitab rohkem ebavõrdsusi ja vaesust. härra volinik teen väga lühidalt, tahaksin rõhutada ka seda, et olukord on kiireloomuline, antud kontekstis ma loodan, et parlament toetab meid, sest meil ei ole tõesti aega raisata. suur tänu teie seisukohtade eest, ma arvan, et nad on üsna sarnased meie omadega antud küsimuses ja me peame tõesti mõtlema, kuidas Tuneesiat aidata, me räägime siin majanduskasvust, sotsiaalsest õiglusest ning ka ka stabiilsust terves regioonis, aitäh! suur tänu, härra volinik, ning lõppsõna raportöörile poolteist minutit, proua Sarnes. suur tänu, juhataja, aitäh, lugupeetud volinik, see konvergents analüüsi ja lähenemise osas kolleegide poolt on täiesti vapustav, me oleme kõik nõus sellega, et meil on vaja üles näidata reaalset solidaarsust Tuneesiaga, me oleme kõik nõus sellega, et äh, komisjonile rõhutada, et tegemist on kiireloomulise teemaga ja on vaja reageerida, tuneellaslased vajavad seda abi, jah, meil on vaja reforme, aga me peame olema tähelepanelikud, on vaja leida lahendus, mis äh, sobib sellele olukorrale, mis on Tuneesias praegu. täna hommikul seda tahaksin öelda, et ma olen rahul, see on hea signaal meie Tuneesia sõpradele, me ütleme neile täna hommikul, et raskel teel ei ole nad üksi, Euroopa on teiega, aitäh!